So, die Sitzung ist. nii, jätkame täiskogu osaistungiga. eilne protokoll on teile esitatud, kas teil on selle kohta kommentaare? ei ole, siis on protokoll sellega kinnitatud